pan předsedající uh, uh, uh, tere pärastlõunat jätkame täiskogu osaistungiga eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile jagatud.